kinnituse. me oleme saanud ECR-ilt äh, ta-, palve äh, äh, institutsioonide vahelise delegatsiooni loomisele ning kuna mingisugused märkused praegusel hetkel ei ole, siis need on vastu võetud, need